sellega on arutelu lõppenud. järgmine istung toimub homme, kahekümne seitsmendal veebruaril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kell kaheksa kolmekümnest kuni kella neljateistkümneni. Äh, homne äh, päevakord on, on avaldatud ja see on avaldatud ka Euroopa Parlamendi kodulehel.